Äh, arengukoostöö rahastamisvahendi järgmisele etapile, järgmise finantsraamistiku loomisel. suur tänu, proua Reding, sellega on arutelu selles päevakorrapunktis lõppenud, areng, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on äh, Diana Wallace'i raport Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate, ettevõtjate jaoks. raportööril on neli minutit aega About... me oleme rääkinud Euroopa lepinguõigusest juba üle kümne aasta ja nüüd on kätte jõudnud tegude aeg ja kui kunagi on olnud aeg, mil on meie siseturg vajanud stiimuleid selle abil, et meil oleksid täiendavad tehingud, siis see aeg on kätte jõudnud. õigusasjade komisjon toetab vabatahtlikku vahendit, mis aitaks meil äh, lepinguõiguse kaudu meie ettevõtjaid ja meie kodanikke. me usume, et sellest oleks äh, kasu, kuid me tahame, et äh, oleksid ka ranged kriteeriumid järgmise sammuga seoses. meil peab olema kõrgetasemeline tarbijakaitse, kõrgem tarbijakaitse kui paljudes meie liikmesriikides. ja tegemist peab olema vahendiga, mis on kerge ja kasutajasõbralik väikestele keskmise suurusega ettevõtete jaoks ja see peab olema otsekui usaldusmärgis äh, ja kvaliteedimärk, äh, kui nad kasutavad neid vabatahtlikke äh, lepinguid ja see ei tohi seada ohtu liikmesriikide õigust, tegemist peab olema tõenditel põhineva, mõjuhinnangutel põhineva, täie parlamendi kaasamisega, menetlusega ja sellega seoses ütleksin ma, et sõnade aeg on nüüd läbi, me peame tegutsema, on neid, kes tunnevad muret ning leiavad, et äh, võib-olla meil peaks olema lihtsalt mingisugune tööriistakastilaadne vahend. ma ütleksin kõigile neile, et olge ettevaatlikud, sest et ma kardan, et kui meil oleks ainult selline nõndanimetatud tööriist ilma vabatahtliku vahendita, äh, siis äh, tegemist oleks võib-olla isegi rohkem sekkuva meetmega liikmesriikide õigusesse kui vabatahtliku meetme puhul, mis on vabatahtlik, mis austab osapoolte autonoomsust ega sea ohtu liikmesriikide õigust. kui me tahame minna edasi, siis tegemist peaks olema meetmega, mis oleks ennetav õigus meie kodanike jaoks, vahend, mis tähendab äh, õigust ja mis edendab majanduskasvu, aitab sõnadest, asugem tegudele. suur tänu, proua Wallis. ja sellega läheme edasi äh, vaba mikrofoni vooru juurde ning äh, kõigepealt annaksin sõna härra Valdassaarele. suur tänu, lugupeetud volinik kõigepealt äh, avaldan aga tunnustust meie raportöörile proua Wallisele selle raporti eest, mille sisuga ma võin ainult nõus olla. leian, et vabatahtlik vahend määruste abil aitaks meile tuua sisse lepinguõiguse reformi, see ei viiks ühtlustamiseni ega asendaks liikmesriikide tasandi lepinguõigust. tegemist oleks alternatiiviga, mis võimaldaks lepingupooltele vaba valikut. ma ei ole nõus selle mõttega et äh, meil on vaja äh, piiranguid ja et lepinguõiguse vabatahtlik vahend peaks piirduma ainult äh, e-kaubanduslepingutega. mina ei tahaks eristada siin tavalepinguid ja e-kaubandusega või kaugmüügiga seotud lepingute vahele. me tahame korralikku õiguslikku alust ühenduse õiguse jaoks. suur tänu, kolleeg Baltasaare! herr präsident frau kommissarin reding! die vision eines europäischen vertragsrechts lugupeetud kolleegid! euroopa lepinguõiguse muutmise mõte on iseenesest juba tore mõte kuid oluline on tagada ka seda et kogu see protsess ka euroopa tarbijatele praktilist kasu tooks muidu oleks see lihtsalt aja raiskamine kuid äh, siinjuures ei tohi me unustada et kõigepealt me peame kaitsma kõige nõrgemaid tarbijaid. Äh, proua Wallisi ettepaneku keskmes on vabatahtlik äh, vahend äh, minu arvates on liiga suur nõue tarbijatele, tegemist on segadust tekitava vahendiga ja tarbijad ei saa iseenesest valida riiki, mille õigust rakendada, nad peavad põhimõtteliselt lihtsalt kaasa minema ettevõtja või müüja otsusega. praegusel hetkel ei ole õige hetk, et öelda, et meie lõplik lahendus on vabatahtlik vahend, ma arvan, et me peaksime võimaldama samal ajal äh, Äh, tarbijal saada kasu ka tööriistakastist. suur tänu ja härra Paška. suur tänu, härra president. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada proua Wallist selle julge sammu eest. ma pole sugugi mitte kindel, kas kuhu see algatus jõuab, aga me peaksime igal juhul püüdlema selle poole, et äh, olukord muutuks lihtsamaks ja õiglasemaks meie Euroopa tarbijate jaoks äh, ning et meie tarbijad saaksid äh, teostada oste nii oma koduriigis kui ka välismaal ja kõike seda ühtemoodi. mis aga puudutab erinevatest, erinevaid raskusi seoses liikmesriikide õigussüsteemidega, siis vabatahtlik süsteem mis kehtiks kogu Euroopa Liidus ja mida saaks valida kogu Euroopa Liidus, on väga huvitav mõte, kuid tõenäoliselt tegemist ei ole elujõulise mõttega. me ei tohi unustada, et meil on erinevaid õigussüsteeme, kuid ehk äh, kaotada meil pole midagi, proovida ju võib. suur tänu, kolleeg Paška ja proua Roitova, palun, äh, vaba vooru, vaba mikrofonivooru viimase sõnavõtjana. suur tänu, härra president, volinik, vabatahtliku lepinguõiguse vahendi, vahendil on oma puudused, kuid lepinguõiguse, mis viieb kuuekümne protsendilise läbikukkumise määrani piiriüleste tehingute puhul, sellega osas tuleb midagi ette võtta meil on erinevaid äh, raskusi, erinevaid tõkkeid, lepinguõigus, tarbijaõigus äh, ja litsentsiõigusega seotud küsimused ja nii edasi, nii edasi. kümnes liikmesriigis ei jõudnud tarbijad äh, viiekümne protsendi katse toodeteni, sellepärast et neid tooteid nende turul lihtsalt kättesaadaval polnud või olid siis need tooted märkimisväärselt odavamad teistes liikmesriikides, seetõttu äh, tüüplepingud, vabatahtlikud tüüplepingud kõikides keeltes on väga teretulnud, aga sellega seoses on mitmeid erinevaid probleeme, millega tuleb veel töötada. suur tänu, kolleeg Roitova! sellega lõpetame vaba mikrofoni vooru ja meie arutelu lõpetuseks annan sõna komisjoni asepresidendile proua Vredingile. ka mina tahaksin omalt poolt tänada raportööri Diana Wallist, ka Hans-Peter Maierit ja Sirpa Pietikainenit, kes on teinud selle toimiku kallal ära suurepärase töö. on selge, et tänases maailmas, kus me oleme just selja taha jätnud ülemaailmse majanduskriisi, vajab meie majandus stiimuleid ja meil on vaja siseturgu, kui me tahame majanduskasvu, uusi töökohti ja me tahame innovatsiooni. milline on siis tänane olukord? üks neljandik ettevõtetest teostab äh, piiriüleseid tehinguid. ainult üks neljandik ettevõtetest ja need, kes äh, teostavad piiriüleseid kaubatehinguid, teevad seda ainult üksikutes liikmesriikides, see tähendab seda, et äh, ei ole kasutatud siseturgu nii, nagu seda võiks kasutada. ja millised on selle tagajärjed meie tarbijate jaoks? tarbijad ei äh, saa lõigata meie siseturust äh, samuti kasu, kuuskümmend protsenti online tellimustest jäid täitmata. just nimelt äh, lepinguõigusega seotud probleemidega seoses me tahaksime hästi toimivat äh, siseturgu meie ettevõtete ja tarbijate jaoks ja seetõttu on komisjon käivitanud konsulteerimise etapi seoses äh, lepinguõigusega. Euroopa Parlament on sellega seoses esitanud täna oma arvamuse oleme juba näinud, et siseturu puudujäägid tulenevad osaliselt eh, liikmesriikide lepinguõigusega seotud erisustest ja erinevustest on ka teisi puudujääke. ja me oleme teadlikud sellest, et Eurobaromeetri hiljutine uuring lepinguõigusega seoses eh, tõi üheteistkümne tõkke hulgas lepinguõiguse esimesel kohal välja ettevõtja ja tarbijasega seotud lepingute osas ja me peame kõikide nende tõketega tegelema, alustame oma tööd lepinguõigusega ja tegemist on aruteluga, mille, mis on siin parlamendis kestnud juba kümme aastat, kuid eksperdid väljaspool parlamenti on selle küsimusega tegelenud juba kolmkümmend aastat. nii et tehtud on terve hulk tööd on viidud läbi analüüse ja kõik need dokumendid on meie ees, kuid me ei ole siiski veel midagi ette võtnud, olen nõus raportööriga, nüüd on kätte jõudnud tegude aeg ja me peame vaatama, mida head me kõigest sellest vormida saame. ja võtame me me võtame arvesse teie suhtumist meie rohelisse raamatusse ja, ja võtame arvesse teie soovitust vabatahtliku vahendi kasutamiseks, see ei tähendaks mingisugust täisühtlustamist, mingisugust ühtlustamist, see annaks valiku meie tarbijatele kasutada Euroopa ülest süsteemi. siis toetame, et äh, seda, et tegemist peaks olema vahendiga, mis hõlmab nii ettevõtete vahelisi kui ka ettevõtete ja tarbijate vahelisi lepinguid, äh, see tähendaks siis äh, nii kaubalepinguid, digitaalsisuga lepinguid kui ka teeningu, teenindust puudutavaid lepinguid. olen kuulanud väga tähelepanelikult Euroopa Parlamendi avaldusi seoses sellega, et ükskõik, milline see tulevane instrument ka ei oleks, igal juhul see instrument, see vahend peaks tagama kõrge tarbijakaitse. ja tarbija ei tohiks äh, jääda ilma sellest kaitsest, mida liikmesriik tarbijakaitse vallas on neile taganud äh, ja kui me seda ei suuda tagada, siis oleks kõik meie püüded läbi kukkunud milline on see asjade tänane seis? kolmandal mail avaldas äh, komisjon oma teostatavusuuringu tulemused äh, Euroopa lepingu õiguse osas äh, ja oleme kutsunud üles kõiki sidusrühmi kommenteerima. komisjon analüüsib praegusel hetkel juba konsulteerimise tulemusi ning esitab hiljem üksikasjaliku mõjuhinnangu selleks, et näha, milline oleks õige samm edasi, pidades silmas meie majanduskriisi ning milline samm aitaks meie siseturule hoogu sisse puhuda ning äh, aidata äh, kaasa töökohtade ja majanduskasvu edendamisele. me tahame muuta turgu lihtsamaks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ning äh, laiendada valikut ja parandada lepingute kvaliteeti meie tarbijate jaoks. suur tänu, proua Reding! sellega on arutelu lõppenud ja homme kell kaksteist on hääletus. järgmine päevakorrapunkt on eh, proua Nadja Hirši raport, mis puudutab